el acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. Si no hubiera ninguna observación, la daremos. eilse istungi protokoll on laiali jagatud, kui teil märkusi ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. ja proua Harms. proua Harms, palun mitte eilne protokoll. Bien, eh, hemos recibido del Grupo Popular la siguiente. rahvapartei on eh, edastanud meile järgmised muudatusettepanekud seoses nimetatud